pädev, pädevad Kreeka Vabariigi asutused on teavitanud meid, et Georgios Kristus äh, suht-, kohta on alustatud menetlust äh, Ateena esimeses ringkonnakohtus ning sellega seoses palutakse ära võtta tema ähm, saadiku puutumatus, oleme selle taotluse edastanud.